suuliselt vastatav küsimus komisjonile. see puudutab teenuste direktiivi artikli kakskümmend lõige kaks ja tarbija õiguste direktiivi artikli kaheksa lõige kolm rakendamist. ja nüüd annan sõna kõigepealt küsimuse esitajatele. proua Gebhardt, kaheks minutiks, palun aitäh, president, ma olen siin. aitäh, president, suur aitäh, et me täna seda küsimust saame arutada, me tõdeme ikka jälle, et kodanikel internetis äh, sisseoste tehes äh, tekivad erinevad põhjused, kas nende IP-aadress on vale, nende krediitkaart ei kõlba, kas nad on vale kodakondsusega, elavad vales riigis ning seetõttu ei ole neil võimalik interneti teel sisse osta soovitada. Äh, üks asi Euroopa Liidus on selge, selline asi on diskrimineerimine ja diskrimineerimine ei ole lubatud ja seetõttu äh, on äh, uskumatu, et veel täna siin suurel siseturul, mis meil on, on ettevõtetel, on ettevõtetel, kes teenivad väga suur kasu, suurt kasumit, Eh, ei ole sellel turul olemas veel ühisturgu tarbijate jaoks ning seetõttu on äärmiselt oluline, et me selle vastu siin midagi ette võtame. Eh, oma teatises komisjon, tegemist on siis teadisega, mis puudustab Euroopa digitaalse ühisturu strateegiat ja ma siin tsiteeriksin, komisjon on öeldud kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastal eh, tuleb kõrvaldada põhjendamatu asukohapõhine piiramine ja kui vaja, siis tuleks sihipäraselt muuta ka õigusraamistikku, mis puudutab eh, e-kaubandust. mina tahaksin teada, mida te selle muutmise all silmas peate, eh, millis, milline on nende muudatuste ise, iseloom, mis on teie eesmärk ja samuti tahaksin väga teada, Eh, kuidas Euroopa Komisjon kavatseb hoolitseda selle eest, et eh, teenuste direktiivi artikli kaks, kakskümmend lõige kaks ja ehm, eh, tarbijaõiguste direktiivi artikli kaheksa lõige kolme tegelikkuses ka ellu rakendatakse, sest seaduse tasandil on need õigused ammu olemas, aga kodanikud neid ikkagi kasutada ei saa. nii et, et mind huvitab väga teie vastus. aitäh ja nüüd saab sõna härra Schwab kaheks minutiks lugupeetud president, volinik, daamid ja härra, härrad, kallid kolleegid. tänane suuline küsimus komisjonile annab meile võimaluse eh, veel kord selgeks teha, eh, mis eh, teenuste direktiivis ja tarbijaõiguste direktiivis seadusandja poolt kirja on panna Eh, erinevad eh, eh, tarbijate erinev kohtlemine sõltuvalt nende kodakondsusest või nende asukohast on lubatud ainult siis, kui selleks on mõjuvad õiguslikud põhjused. siin parlamendis meie tegutseme pühendunult selle nimel, et paika panna selged õiguslikud alused, et tulevikus sellist erinevat kohtlemist ei oleks enam võimalik kasutada Äh, meil on äh, vaja teatud, äh, teatud standardeid selle poolt, et ettevõtted ühelt poolt ja, ja teiselt poolt tarbijad reeglitest ühtemoodi aru saavad Äh, mida me oleme aga näinud, on see, et äh, näiteks äh, teenusepakkijad tihtipeale, jah, kuigi need tingimused näivad oleva ühtselt paika pannud, neid teatud määral üritatakse mit-, e, kuritarvitada, kehtestada Euroopa lõikes erinevaid hinnamudeleid, see on lubamatu ning ma tahaksin Euroopa Komisjonilt paluda, äh, et komisjon äh, rakendaks meetmeid, mis nende käsutuses on, selle vastu võitlemaks. jah, loomulikult me teame, kui rasku, raske on ühtseid tingimusi sisse viia. me oleme tihtipeale ar äh, arutanud seda teemat, siin on väga palju selliseid liikmesriike, kes teatud valdkondades ei soovi õigussätete harmoniseerimist Ehm, aga äh, isegi nendes valdkondades, kus meil on see äh, ühtlustamine õnnestunud saavutada, on tarbijatele jäänud mulje, et teatud mõttes äh, üritavad ettevõtted siiski siseturgu vaid enda huvides ära kasutada ja sellele tuleb vastu astuda ja kui, ma ootaksin komisjonilt tõesti selget vastust, mida sellisel juhul ette võtta. aitäh. härra volinik, teil on sõna. aitäh vabandust, härra Jakovtšits tahab sõna. ma vabandan, et ma e, istungit katkestan, aga e, meil on jällegi probleemid horvaadikeelse tõlkega me ei ole e, kuulnud tõlget ei saksakeelsetele ega ingliskeelsetele sõnavõttudele, mõnedest keeltest ma saan aru küll, aga mitte kõigist. nii et, et palun üritage välja selgitada, mis toimub hästi, me kohe vaatame, mis toimub, kõneleme tehnikutega, ütleb president. Äh, jah, äh, kas kõik on praegu tõlkega korras? Äh, volinik, ma vabandan ja nüüd on teil tõesti sõna. aitäh, president oma äh, kolleegi kolinik Pjankovska, volinik Pjankovska äh, nimel äh, olen ma tulnud siia selleks, et arutada seda väga olulist teemat. teema, mille tõstatas lugupeetud, mille tõstatasid lugupeetud parlamendisaadikud, puudutab loomulikult seda, mida Euroopa kodanikud ühisturult üldse ootavad kui inimesed teevad piiriüleselt sisseoste, siis neid endiselt diskrimineeritakse sõltuvalt sellest, milline on nende kodakondsus või elukoht ja selline asi ei ole lubatav. me saame kodanikelt kaebusi selliste diskrimineerivate tavade kohta paljudes kohtades Euroopa Tarbijakeskused ähm, äh, on saanud selliseid taotlusi ning kõige olulisem äh, ka parlament on esitanud selle kohta küsimuse. demokraatlikult valitud esindajatena olete teie peamiseks lüliks kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel ja äh, ma kutsuksin teid üles jätkuvalt saatma meile tagasisidet oma valijatelt interneti ja e-kaubanduse levik muutub üha olulisemaks, aga paljud äh, küsimused puudutavad ka neid äh, tehinguid, mis toimuvad kaupluses. Online-kaubanduse puhul on asukoha, asukohapõhine piiramine üks kõige nähtavamaid ja kõige otsesemaid diskrimineerimise tüüpe kus ähm, äh, tarbijal ei lasta tehingut äh, lõpule viia äh, või kui ta suunatakse ümber teisele veebilehele, mis paksab, pakub sama teenust, aga kõrgema hinna eest. diskrimineerimine leiab samuti aset nende miljonite eurooplaste jaoks, kes reisivad ringi turistidena, ostavad endale eluaseme teistes riikides, ületavad piiri, nii selline asi peab lõppema ning eh, digitaalse ühisturu strateegias eh, pakuti välja ka vastavad meetmed. Eh, ning me laiendame neid meetmeid kaupade ja teenuste siseturu strateegias, mis peaks vastu võetama selle kuu lõpus kahekümne neljandal septembril Euroopa Komisjon käivitas ka konsultatsioonid avalikkusega. Nende, need konsultatsioonid aitavad komisjonil ette valmistada järgmiseks aastaks õigusloomealaseid et-, algatusi. me kõik oleme teadlikud diskrimineerivatest tavadest. sellel aastal me algatasime see Äh, tegevuse, mis on suunatud autorendiettevõtete vastu Euroopas, sest me äh, märk-, märkasime, et sama teenuse äh, erinev, hinnaerinevused on väga suured, sõltuvalt inimese asukohast. ja sellel aastal oleme saanud infot ka ühe ettevõtte kohta Prantsusmaalt, kes piir, pakkus teatud teenuseid ainult Prantsusmaa residentidele Äh, meil on näiteid selle kohta, kuidas äh, inimestel ei ole olnud võimalik kasutada autojagamise äh, teenust seetõttu, et neil ei ole olnud autol õige riigi numbrimärki või õiget juhiluba meil on äh, piisavalt, äh, äh, meie õigusraamistik on loonud piisavalt stiimuleid ettevõtetele ja liikmesriikide võimudel peaks olema võimalus igapäevaselt ellu rakendada diskrimineerimisvastaseid meetmeid, seda aga ei tehta ja selle probleemiga me üritame tegeleda. lepinguvabadus on äärmiselt oluline põhimõte, mida tuleb säilitada, aga me peame tegelema ka Äh, ühisturu äh, sihiliku killustamisega, mida mõned ettevõtted tarbijate kahjuks läbi viivad. ka VKE-de huvisid tuleb kaitsta. me tahame ettevõtteid ja tarbijaid üles kutsuda kasutama ühisturgu äh, aga nad ei tee seda, kui seal tegutsemine on nende jaoks eba kindel. minu kolleeg, volinik Pjankovska on valmis eh, seda teemat teiega edasi arutama selleks, et leida lahendusi, selleks, et avada sise, eh, ühisturg tarbijatele ja ettevõtetele. aitäh! aitäh! ja nüüd eh, annan sõna proua Šehnalovale üheks minutiks. aitäh, president tarbijate diskrimineerimine sõltuvalt nende kodakondsusest või asukohast on kahjuks Euroopa Liidus reaalsus. õiguslik raamistik, mis diskrimineerimist kaupade ja teenustega kauplemise vallas äh, keelab, vajab täpsustamist, tuleb paika panna need tingimused, need erandlikud olukorrad, kus võib piirata juurdepääsu kaupadele ja teenustele koostöö järelevalveasutuste vahel vajab samuti parandamist äh, selleks, et äh, saaks tegeleda kõigi diskrimineerimisjuhtumitega ja samuti peavad tarbijaorganisatsioonid tegema koostööd. nõndanimetatud asukohapõhise piiramise kõrvaldamine on üks äh, suurimaid väljakutseid digitaalse ühisturu loomisel tarbijad puutuvad diskrimineerimisega kokku ka väljaspool ähm, internetti. me peame hoolitsema selle eest, et äh, ei oleks erinevusi ähm, online ja offline kaubanduse puhul ning äh, ma loodan, et komisjon arvestab sellega ja te pöörab tähelepanu tarbijate kaitsele, aitäh! järgmisena saab sõna proua Šarantsova kaheks minutiks aitäh, president, lugupeetud volinik, mul on väga hea meel, et komisjon äh, tegeleb selle teemaga ning ALDE fraktsioon äh, loodab, et äh, asukohapõhist piiramist keeravas määruses selle teemaga tegeldakse. tarbijad Euroopas puutuvad kokku suurte takistustega, kui nad üritavad teha piiriüleselt sisseoste Nad kas ei saa neid oste üldse teha või tarnekulud on nii suured, et need ei ole kuidagi põhjendatud kui kaupu ja infosisu, eh, kui kaupadel ja infosisul ei ole võimalik piire ületada, siis inimesed piiriüleseid oste ei teosta. Nad on igavesti seotud oma riikliku turuga, peavad maksma kõrgemaid hindu, sest puudub aus konkurents. volinik eh, erinevad hinnad, eh, mis on seotud asukohapõhise blokeerimisega. see on diskrimineerimine, mida ettevõtted kasutavad. kui mitte nende eh, eh, kodakondsuse pärast, siis elukoha pärast kui nad ei diskrimineeri mind just sellepärast, et ma olen tšehh, vaid sellepärast, et ma elan Prahas mõned ettevõtted on öelnud, et tegemist ei ole diskrimineerimisega, väiksemad ettevõtted ütlevad, et nad ei saa lihtsalt äh, tegeleda nende probleemidega keelte pärast ja tagasisaatmiste pärast, võib-olla see ongi õige, aga siis tuleb midagi selles osas ette võtta, nii nagu strateegia ette näeb, aga härra volinik, mis alustel võib üks suurettevõte sellise teenuse pakkumise keeldumise, keeldumist põhjendada? üldiselt, äh, härra volinik, ma olen vastu ülereguleerimisele äh, ärimaailma puhul. ma olen üldiselt veendunud, et enamus ettevõtteid tahavad oma kliente äh, kohelda õigesti ja sellega juurde neid saada. aga siin on tegemist konkreetse juhtumiga, kus tuleb selle illegaalse diskrimineerimise vastu võidelda ja turu segregeerimise vastu võidelda, see tegemist on hinna diskrimineerimisega ja see peaks digitaalsel ühtsel turul olema lubatud, aitäh suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg O'Flynn, palun. suur tänu jah, väga kena, et äh, komisjon äh, toob välja geobloki, blokeeringu äh, küsimused ja näitab ennast kui tarbijate eest võitlejat, aga tegelikult nemad on ise ülem geoblokeerija komisjon. komisjon oma elu ülereguleerimisega on teinud VKE-de elu palju raskemaks, kui see peaks olema. Vätmosi juhtum on väga selge näide selle kohta, nimelt ettevõtted peavad e-kaubandus müügi pealt maksma maksu igas riigis, kus nad tegutsevad tegutsevad. tulemuseks on see, et mikroettevõtted on eksporditurgudelt pidanud lahkuma ja tulemuseks on see, et tarbijate ähm, valik on vähenenud. üldiselt Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit üldiselt öö, äh, öö, äh, ongi probleemiks, jah, ka äh, võib-olla kaalutlused on õiged, aga tegelikkuses nad toovad väga palju kahju kaasa öö, maailma kõige vähem dünaamilisemal mandril majanduslikus mõttes. suur tänu, härra Flynn ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde. neli kolleegi on sõna soovinud ja alustame härra Caputoga, palun. härra Caputot pole ka saalis enam, proua Grappini. suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin alustuseks ähm, tänada äh, selle suulise küsimuse esitajaid. ka mina istun IMCO komisjonis ja me oleme sellest asjast rääkinud üsna tihti. ei piisa sellest, et me võtame vastu teenuste direktiivi, me peame jälgima ka seda, mis tegelikkuses turul toimub. jah, ähm, me tahame, et meil oleks ühtne raamistik ja nagu Evelyn ütles, ähm, mõnikord ähm, on tõesti vaja minna suisa teise riiki, et midagi online'is istuda. aga küsimus on äh, ka selles, et kui kaua läheb kauba tellimisest kauba saamiseni aega, äh, kuidas on tagasisaatmistingimused ja nii edasi. Äh, komisjon peab kõikidele nendele küsimustele mõtlema, ootan teilt konkreetseid vastuseid, mida me kavatseme ette võtta selleks, et parandada kvaliteeti, mida me kavatseme teha selleks, et ühepoolselt jõustada, ühtselt jõustada see direktiiv kõikides liikmesriikides ja et kuidas me saame võidelda diskrimineerimise vastu. ei tohi lasta sellisel asjal enam jätkuda, härra Marias. suur tänu, me räägime siin, härra esimees, härra juhataja, täna tarbijate õigustest ja kuidas liikmesriigid peaksid tagama selle, et kedagi ei diskrimineeritaks kõigepealt peaksid liikmesriigid äh, tagama selle, et äh, praegune seadusandlus rakendataks korralikult. üsna tihti on nii, et väiksemate liikmesriikide tarbijad on äh, väga suurte raskuste ees, kui räägime kauba kättetoimetamisest. teistes riikides on isegi nii, et internetis tegutsevad ettevõtted üldse ei saadagi kaupa nendesse riikidesse. sellisele tegutsemisele tuleb pan-, teha lõpp, sest et sellega ainult rikutakse tarbijate õiguseid. veelgi enam, juhtumitel, kus äh, tarbija on saanud, äh, ei ole informeeritud äh, transpordikuludest enne ostu sooritamist, ei saa neid tagantjärgi peale panna. härra Jakovtšitš, palun üks minut kõneaega. suur tänu, härra juhataja, geoblokeering on üks diskrimineerimise kõige mm, alatumaid vorme, millega me oleme tänapäeval silmitsi. tegemist on ühe kõige suurema ühest suurematest takistustest Euroopa ühisturule. meie liit on aga ometigi sellele põhimõttele üles ehitatud ja praegu lihtsalt äh, takistatakse meid äh, edasi liikumast. minu enda kogemus on tõestanud, nagu ka paljude kolleegide kogemus äh, on seda teinud, et see on tõesti probleem, see geoblokeering ja komisjon peaks tegutsema nii kiiresti kui võimalik, et, ähm, et selline takistus ühisturule eemaldada ja et kujuneks tõesti välja tõeline Euroopa ühtne turg. ja nüüd härra Caputo, palun. suur tänu, härra juhataja. telekommunikatsiooni ja digitaalsektor peab saama üle täna nende ees seisvatest takistustest, kui me tahame jõuda ühtse digitaalse turuni Euroopas. tuleb tagada tarbijate õigused, tuleb kaitsta neid et tarbijad oleksid nii äh, hästi kaitstud kui võimalik ja et neil oleks võimalik ilma geoblokeeringuta kaupu soetada. nii et on äh, tõesti ülioluline, et me toetaksime äh, seda võimalust, et inimesed saaksid ka internetist kaupa endale soetada ja kõigil peaksid kehtima, kõigile peaksid kehtima võrdsed õigused. ja ärgem unustagem seda, mida kohus ütles oktoobris nüüd alles hiljuti äh, andmekaitse kohta äh, andme, äh, andmete edastamine, see peab olema, selle osas, sellesse tuleb suhtuda väga ettevaatlikult ja samamoodi on geoblokeeringuga. tuleb leida õige tasakaal selle vahel, et kuidas me saame toetada ühisturu väljakujunemist ja kuidas samas tagada tarbijatele juurdepääs. suur tänu, härra Volnik, teil on sõna, palun suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin teid vii-, veel kord tänada teid nende küsimuste ja märkuste eest. see on teema, äh, kus me kõik oleme nõus sellega, et praegune olukord lihtsalt ei ole enam väljakannatatav kui me vaatame seda, millist potentsiaali me pakume, lubame oma tarbijatele selle digitaalse ühtse turuga praegu me peaksime kõik omama juurdepääsu online kaupadele piiriüleselt. aga tegelikult ei ole see nii sest et äh, üsna tihti on nii, et äh, üks või teine toode ei ole kättesaadav ühes või teises liikmesriigis või äh, ei kohelda meid samamoodi nagu kõiki teisi siseturg äh, ju peitubki selles, et kõigile pakutakse juurdepääs äh, sellele ükskõik kus Euroopa territooriumil, nendele teenustele ja kaupadele, mida nad vajavad, isegi kui need asuvad piiri taga. tuleb siin selgelt välja öelda, et vabadustega äh, ka kaasnevad, vabadused on kõik omavahel tasakaalus, ei ole vabadusi, mis on ühtedele äh, rohkem tagatud kui teistele, nii et tarbijate õigused äh, peavad olema tasakaalus müügiõigusega, tarbijaid ei tohi nende asukohariigi pärast diskrimineerida. samas tuleb aga ka mõista, et ei saa olla mingisugust kohustust kellelegi midagi müüa või hindade ühtlustamine ei ole võimalik ühisturul nüüd, kus see tasakaal tegelikult äh, siis kukub, äh, see sõltub sellest, äh, millised on läbirääkimised huvipooltega liikmesriikides. artikkel kakskümmend teenuste direktiivis paneb paika põhimõte, millest liikmesriigid peavad lähtuma. kui liikmesriik seda põhimõtet rikub, siis võib komisjon käivitada liikmesriigi vastu menetluse tuleb välja, et äh, mitmed liikmesriigid ei ole astunud piisavalt samme selleks, et see mis, mittediskrimineerimise põhimõte tegelikkuses rakenduks. internetikaubandus on toonud välja väga selged probleemid ja meil on vaja kasutajasõbra, sõbralikumat ja öö, äh, tõhusamat lahendust ja komisjon teeb omapoolseid ettepaneku öö, vastavalt äh, digitaalse ühtse turu strateegiale ja äh, vastavalt siis tulevale ühtse turu strateegiale. suur tänu, härra volinik, sellega on see arutelu nüüd lõppenud ja läheme edasi järgmise päevakorra